daamid ja härrad, reedel meie eraelu ja meie andmeid äh, kaitstakse paremini kuritarvitamiste eest. seda tänu sellele, et jõustuvad uued andmekaitsereeglid, mida Euroopa Parlament toetas. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes selle olulise määruse nimel töötasid ning eriti just Salv Philippe Albrechti, kes on nüüd Saksamaal minister ning me tervitame teda siinkohal. andmete kaitse äh, reform on kõige olulisem äh, eraelu äh, reform üldse internetis. Euroopa kodanikud kasutavad Internetti nüüd tänu sellele Euroopas, kuid kogu maailmas ka julgelt. me tahame seeläbi tagada üldised standardid eraelu kaitseks Euroopa Liit on äh, esirinnas siin kodanikuõiguste kaitsmisel. kui me oma andmed edastame, siis äh, ettevõtted internetis peavad meid teavitama nende kasutamisest ning peavad ka meie selge nõusoleku saama ning äh, seda selles riigis, kus nad tegutsevad. ei mingisugust ähm, vaikimisi nõusolekut enam ega ähm, hägusust. Need reeglid aitavad vältida skandaale ning äh, aitavad kasutajatel äh, ka äh, paremini kasutada Internetti valimiste käigus. näiteks tuleb teavitada seitsmekümne kahe tunni jooksul lubamatutest tegudest kasutajaid, samuti on ette nähtud sanktsioonid. neli protsenti neljaprotsendiline sanktsioon on ette nähtud ning see on väga mõjus samm. tegemist on tõesti suure edusammuga ERA-le kaitseks, kuid samuti me näeme, et suured platvormid on nüüd tehtud vastutavaks Euroopa kodanike eest. ma olen väga rahul sellega, et suured ülemaailmsed platvormid on kõik andnud nõusoleku meie reeglitest kinni pidada, kuid sellega ei ole meie ülesanne äh, lõppenud, vaid me peame ka tagama tegeliku tehnoloogilise revolutsiooni juhtimise. meil on vaja äh, kohast õiguslikku raamistikku, me peame äh, reguleerima ka digitaalse siseturu äh, peame kaitsma isikuandmeid, kuid lisaks sellele on meil vaja ka õiglast äh, maksusüsteemi ning äh, äh, tarbijate ja kasutajate õiguste kaitset. aitäh teile tähelepanu eest! sellega kuulutan kolmandal mail kaks tuhat kaheksateist katkenud istungi jätkunuks ning äh, protokollid on äh, välja jaotatud, kas teil on märkuseid? hästi, sellisel juhul on protokoll heaks kiidetud. Prantsuse ametid andsid meile teada,